punkt kuus. Äh, komisjonide esimeste konverents teavitas mind, et äh, esimeste konverentsil ei olnud vastuväiteid EKONi komisjoni soovitusele mitte see olla vastu delegeeritud õigusaktile kui äh, fraktsioonid või vähemalt nelikümmend liiget ei esita omapoolseid vastuväiteid kahekümne nelja tunni jooksul äh,, loetakse soovitus heaks kiidetud, vastasel juhul pannakse see soovitus hääletusele ja see soovitus on avaldatud diskogu veebilehel